nagu ma aru saan, oli tegemist märkusega protokolli kohta ja ka isikliku avaldusega ja pigem oli see siiski isiklik avaldus. kas kellelgi on ka protokolli kohta midagi öelda, et tegemist on üheksanda septembri istungi protokolliga, kui e-, need on nüüd siis kinnitatud ja daamid ja härrad, mul on veel mõningat infot teile edastada. Ungari pädevad organid on mind teavitanud, et härra Zoltan Pago tuleb proua Enika Jüri asemele kaheteistkümnendast septembrist kaks tuhat kümme. me tervitame härra Pagot. ma tuletan teile meelde, et vastavalt kodukorra reeglile kolm lõikele kaks 2 on härra Soltan Pago kuni selle ajani, kuni tema äh, volikirju kontrollitakse äh, ja kui ta kirjutab alla kirjalikule deklaratsioonile, et ta ei kirju-, et tal ei ole ametit, mis ei oleks kooskõlas saadiku ametikohaga, äh, hakkab ta täitma oma ülesandeid kõigis parlamentide, parlamendi institutsioonides. järgmine päevakorrapunkt äh, tavalise õigusloome menetluse korras vastu võetud al-, aktide allkirjastamine, ma tahaksin teile rääkida, et koos nõukogu presidendiga me oleme alla kirjutanud viiele sellisele aktile vastavalt parlamendi kodukorra reeglile seitsekümmend neli. ja üksikasjad